resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. nii et, kallid kolleegid, selle eh, istungi protokoll eh, kinnitatakse järgmisel istungil, kui vahepeal vastuväiteid sellele